suur aitäh, ehm, meie istung jätkub. kõigepealt eh, on mul mõningaid tehnilisi eh, küsimusi teile vaja edastada. ma tahaksin eh, öelda, millised fraktsioonid on meil siin kojas loodud. meil on Euroopa Rahvapartei Kristlike Demokraatide fraktsioon ja sellel fraktsioonil on kakssada kakskümmend üks saadikut sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis äh, omab sada üheksakümmend ühte liiget, Euroopa konservatiivide ja reformistide fraktsioon ehk siis ECR fraktsioon, äh, sellel on seitsekümmend liiget, Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsioonil ehk ALDE-l on kuuskümmend seitse saadikut ühendatud, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete Liitfraktsioon, UNGL, neil on viiskümmend kaks kohta. roheliste Euroopa Vabaliidu fraktsioon, neil on viiskümmend saadikut. vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon, EFTD, neil on nelikümmend kaheksa kohta viiskümmend kaheksa saadikut on fraktsioonilise kuuluvuseta ja äh, vastavalt artiklile kolmkümmend kaks lõige viis on äh, fraktsioonide mm, koosseisud äh, nüüd edastatud ja teada antud vastavalt Itaalia ametivõimud on kaheksateistkümnenda juuni kirjaga